So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. austatud kolleegid, daamid ja härrad. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on äh, poliitikaosakonna õpikoda kollektiivläbirääkimiste areng Troika programmi kohaldatavast ja kohaldamise lõpetanud liikmesriikidest. tahaksin kohe tänada poliitikaosakonda A, kes palus äh, Äh, äh, kes on siis korraldamas seda töötuba komisjoni palvel. ütlen tere tulemast ekspertidele, kes täna meie programmis on esindatud. kõigepealt siis äh, Ricardo Rodriguez Contreras, siis edasi Maria Tapas Campos Lima Lissaboni ülikoolist ja Aurora Tarif Dublini ülikoolist ning Aristea Kukiataki Manchesteri ülikoolis, loodan, et äh, hääldasin kõikide esinejate nimesid õigesti, ütleb esimees. Äh, suur tänu, et olete täna valmis äh, siin meie käsutuses olemas, meil on nüüd lõunapausini aega nelikümmend viis minutit ja kell kolmteist, kell viisteist kolmkümmend, vabandust, pärastlõunal jätkame oma programmiga tahaksin öelda ka mõni sõna selle kohta, mikspärast meie oleme kaasatud sellesse protsessi. meil on märtsist kaks tuhat neliteist äh, resolutsioon Euroopa Parlamendilt, mis tegeleb äh, troika tegevuse äh, tööhõive ja sotsiaalsete mõjudega me oleme tööhõivekomisjonis väga aktiivselt tegelemas selle teemaga ja oleme uue tööõiguse ja sotsiaalsete õiguste raporti kallal töötamas äh, Äh, Kreeka valitsus palus meil sellist ülevaadet ning Euroopa Komisjon loomulikult äh, tahab äh, tagada seda, et sotsiaalne dialoog oleks jällegi elule äru, äri, äratatud, ütlen väga ettevaatlikult, seda ütleb kõneleja. ja meie tänane nõupidamine leiabki seal, nendes raamides aset. nüüd ilma igasuguse viivituseta tahaksin anda kohe sõna Äh, härra äh, Ricardo Rodriguez Contrerasele Eurofondist ja kümme minutit on teil aega, olge hea, pidage oma kõneajast kinni, kui võimalik. kõnelejal ei ole mikrofoni. mikrofon? Some problems with the microphone? Yes, now it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Um, suur tänu teile, esimees, tahaksin teile anda ülevaate meie Eurofondi hiljutisest eh, uuringust, eh, mis puudutab eh, kollektiivläbirääkimisi pika aja jooksul. väga paljut on toimunud Euroopas viimase viieteistkümne aasta jooksul juba üheksakümnendate lõpust alates ja oleme püüdnud siin vaadata kollektiivläbirääkimiste protsessi pikast vaatepunktist lähtuvalt. praegu on aeg hinnata arenguid just pikast perspektiivist ning see on ka siis meie uuringut raaminud. meie mõte on olnud kaardistada äh, muutusi mitte ainult äh, õigusandluses, vaid tegelikult ka praktikates, mis puudutab äh, üheksakümnendate lõpust alates äh, kollektiivläbirääkimiste arengut, sest tõsi on, nii nagu me hiljem ka näeme, on väga palju viimastel aastatel tehtud uuringuid selles vallas, eriti kriisi tõttu ja kuidas kriis on mõjutanud kollektiivläbirääkimisi, aga pikaajalised trendid tegelikult said alguse juba kriisieelsel ajal nii et meie uuringu äh, taust on selles, äh, siis nagu näete, on teil võimalus äh, meie veebilehelt seda uuringut ka alla laadida ning ma tõin ka koopiad endaga kaasa. selle uuringu eesmärk oli vaadata kollektiivläbirääkimiste tuumaspekte, näiteks palga arengut ja palkade kokkuleppemehhanismid juba on äh, uuringuid, mis Eurofond on selles valdkonnas teinud varem. nii et äh, siin oleme me uurinud, kes on osapooled, mis on nende roll mängida kollektiivläbirääkimistel, eriti oleme vaadanud erinevaid protsesse äh, ja seda, kuidas kollektiivläbirääkimisi peetakse, kuidas lepinguid sõlmitakse ning loomulikult kollektiivlepingute arvu oleme vaadanud ja nende järelmeid selle uuringu struktuur on täiesti äh, klassikaline, arvestades äh, sisendeid äh, ja tulemusi. meie eesmärk on vaadata üle see informatsioon, mis Eurofond on viimase viieteistkümne aasta jooksul kokku pannud. meil on olnud tõesti väga palju tööd teha viimastel aastatel me oleme väga palju erinevaid raporteid äh, koostanud, äh, seda iga-aastasel baasil, mis puudutab äh, kollektiivlepinguid ja me oleme teinud seda väga detailselt. Ähm, niisiis kasutame me ära juba tänast olemasolevat uurimistegevust, et katta väga pikka perioodi edasi. kasutame We use uh, the existing research me kasutame olemasolevaid äh, uuringuid, mis juba olemas. nagu öeldud, äh, kasutame ka akadeemilisi allikaid. Next slide, please. So starting with the with... alustame siis äh, osalistest esimene asi, mida me fookusesse võtsime oma uuringu puhul, oli siis see, kuidas osaliste tegevus on muutunud äh, Euroopa äh, ametiühingute äh, lõikes ja tööandjate lõikes viimaste viieteistkümne aasta jooksul ja juba praegusel hetkel on näha seda, et esiteks on seda evolutsiooni väga raske hinnata, sellepärast et informatsioon ei ole alati meile kättesaadav, vahel ei ole ta usaldusväärne ja nii edasi, aga Äh, on laiapõhjaline konsensus selles osas, et Euroopa ametiühendikute tihedus on vähenenud, siin erinevad äh, andmed seda väga selgelt näitavad, aga see on juba tendents, mida me oleme näinud üheksakümnendatest algus, üheksakümnendate aastate algusest äh, ja lõpupoole eriti kui me vaatame siin üheksakümnendate aastate alates ametiühingu liikmelisust, siis see langeb samuti, kuigi tõsi on, et mõningates riikides on näha ka äh, liikmelisuse trendides midagi muud. aga arengud on eripalgelised loomulikult on näha, et äh, ka ettevõtted on natuke teistsugused, sellepärast et on rohkem väiksemaid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kus ametiühingute loomine on raskendatud. Äh, on ka näha seda, et äh, kui ettevõtete, ettevõtted, kellel on kümme töötajat ainult tööl, siis kollektiivlepingute sõlmimine muidugi on veidikene teistsuguse loomuga niisiis, äh, peamised tendentsid on siin välja toodud, äh, mis puudutab äh, organisatsioonide olemasolu üheksakümnendate aastate lõpust. siin on suured erisused. näiteks ei ole liikmelisus kasvanud pika aja jooksul, ütleb kõneleja siis on erisused Ida- ja Lääne-Euroopa riikide vahel. ehk siis äh, riigid, kus on väga tugev sotsiaalne dialoog ja sellised traditsioonid ühest küljest äh, ja teisest küljest siis uued äh, riigid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. samuti on Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kuuluvate riikide liikmelisuse tendentsid ja mustrid erinevad siin siis äh, lai vaade äh, asjadele, nimelt osapoolte tendentsid, äh, mitte ainult ei puuduta seda kollektiivlepingute läbirääkimisi, vaid tegelikult ka sotsiaaldialoogi traditsioone ja olemasolu, kahe- ja kolmepoolseid kokkuleppeid ning ka palkade kokkuleppemehhanisme sotsiaalne dialoog kahe- ja kolmepoolsete läbirääkimiste puhul on väga oluline. ka hiljutine kriis on seda tegelikult mitmetes liikmetes, liikmesriikides äh, kätte näidanud. sotsiaalne dialoog on äh, väga tõhus ja hea võimalus äh, tööturul muudatusi esile kutsuda siin näete siis äh, teist osa äh, peamistest arengutest. kollektiivläbirääkimiste protsessid on siin ära toodud sellel slaidil. olen püüdnud siin äh, ka viia läbi analüüsi selles osas, mis on kõige olulisemad aspektid läbirääkimiste juures. ma kujutan ette, et kolleegid on nõus, et see peaks olema tegelikult hoopis detailsemgi veel üks oluline mehhanism kollektiivläbirääkimiste puhul Euroopas on see, et on võimalus viia üle aspekte ühest kollektiivlepingust, mis on juba kokku lepitud, teistesse. kokkuvõtlikult saab öelda, et me oleme näinud äh, sellist äh, üle kõrvalekaldumist kollektiivlepingutest üheksakümnendatest aastatest aina rohkem. Äh, see protsess on olnud aktiivne üheksakümnendate lõpust kuni kahe tuhande kaheksanda aastani. paljud riigid, mida me oleme täna analüüsinud, näitavad selliseid tulemusi Iirimaa, Kreeka, Portugal ja Rumeenia. on olnud väga oluline muutus siin on igasuguseid erandeid olnud või siis lihtsalt konkreetselt ka kollektiivlepingutest kõrvalekaldumise praktika, kui on olnud ajutiselt võimalik kollektiivlepingust kõrvale põigelda. see on väga oluline areng. tõsi on, et laiendamismehhanisme on kasutatud kõikides liikmesriikides viimase viieteistkümne aasta jooksul aga eriti just mõningates liikmesriikidest, mitte ainult need neli äh, punaseks toonitud riiki siin, aga näiteks ka Hispaanias on äh, kõrvale kaldutud äh, siis sektoriülestest või mitme sektori vahelistest kollektiivlepingutest. yeah, this is also uh... siis järgmises slaidil on ära toodud äh, kollektiivlepingutest kõrvalekaldumise praktikad ja trendid. ja siin on näha, et detsentraliseerumine on tegelikult juba üheksakümnendate aastate lõpus olnud väga laiapõhjaline tendents. detsentraliseerumine sai alguse juba enne kriisi. me oleme näinud erinevaid arenguid riikides kus on väga tugev ja konsolideeritud kollektiivläbirääkimiste süsteem. Äh, see ei ole midagi uut, aga me saame siin näha väga selgelt, et kahe tuhande kaheksandast aastast alates on kiirendunud tendentsiga liitunud ka mõned äh, Euroopa Liidu lõunapoolsed riigid detsentraliseerimisprotsessid ja kõrvalekaldumine seda kõike tuleb analüüsida äh, nõndanimetatud koordineerimisteemade valguses. koordineerimine tähendab kollektiivlepingute puhul seda, et äh, kollektiivlepinguid vaadatakse erineval läbirääkimise tasanditel, näiteks praktilist koordineerimistegevust, äh, kus on eraldi siis ettevõtte tasandi lepingud ning äh, sama tasandi erinevates üksustes samuti. jällegi on siin oluline see, et vastavalt meie uuringule on koordineerimistegevus olnud äh, aina nõrgem kahe tuhande kaheksandast aastast alates. Äh, enamuses niisiis niinimetatud troika riikides Rumeenia, Kreeka, Iirimaa, mingis osas ka Portugalis. see on väga tähtis, sest detsentraliseerimine on äh, selgeks tehtud fakt, tegemist on tendentsiga, mis sai alguse juba enne kriisi ja jätkub äh, mõningates riikides, näiteks Norras või, või ka Saksamaal on kollektiiv äh, lepete kokkuleppimise protsessid koordineeritult toimivad. see tähendab seda, et äh, sotsiaaldialoog toimub, äh, ametiühingud äh, on saanud ka ise vormida neid reegleid, mis ei nõrgesta samas siis lepingute viimast vormi. viimane slaid, minu poolt viimane, on see, et kokkuvõttes võib öelda, uuringus on küll rohkem kajastatud, aga selle uuringu tulemused viitavad sellele, et kõikide nende tendentside järelmid on näha ühes konkreetses indikaatoris, nimelt äh, kollektiivläbirääkimise kattuvus, äh, see selgelt väheneb meie tabel näitab, et üheksakümnendate lõpus eh, kollektiivläbirääkimiste kate oli kuuskümmend kaheksa protsenti eh, Euroopa Liidu keskmisena võetult. kahe tuhande seitsmendaks aastaks enne kriisi algust oli see eh, kukkunud kuuekümne kuue protsendi peale, aga kahe tuhande kaheksandast aastast ja ka viimastel aastatel on Euroopa Liidu üldine kate vähenenud oluliselt. viimased numbrid, mis kaks tuhat kaksteist olid kättesaadavad, avaldati kaks tuhat kolmteist, neliteist, see, et kate oli kuuskümmend üks protsenti, mis tähendab et, et seitse protsendipunkti on seda vähem kui üheksakümnendate aastate lõpus aga neid aspekte tuleb arvesse võtta ka kogu olukorra analüüsil. tähtis on siin see, et need riigid, kus on vähem kui nelikümmend protsenti katet, on üheksakümnendate aasta lõpus kahekordistunud. Neid riike on lihtsalt palju rohkem. paremal pool tulpades näeme, et need riigid, kus on väga kõrge kollektiiv äh, lepete kokkuleppimise kate, äh, siis vasakul pool näeme äh, väga madala kattega riike, see jääb enam-vähem samale tasandile, aga just keskmised tulbad, need riigid, kus on äh, nelikümmend kuni kuuskümmend protsenti, siin näeme me, et just see keskmiste riikide hulk on vähenenud ja see on väga oluline näitaja, sellepärast et see näitab, et kokkuvõttes kolmandik kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest enamik äh, töötajatest äh, nendest riikidest ei ole kollektiivlepingute tingimustega kaetud. võib öelda, et hullemgi veel, igast kümnest, äh, iga kümnes töötaja ei ole kaetud kollektiivlepingu tõlm-, tingimustega loomulikult äh, ma olen kindel, et äh, minu kolleegid saavad hoopis detailsemaid andmeid esitada. näiteks Rumeenia puhul me näeme, et kattemäär oli kuuskümmend seitse, seitsekümmend protsenti, üheksakümnendate lõpus, äh, kümnendi alguses suurenes, aga nüüd on see tõesti oluliselt vähenenud, nii et dramaatiline muutus äh, Portugalis on see samamoodi äh, mõningates äh, osades. nii et äh, see on minu viimane slaid ja ilmselt ka kõige muljetavaldavam. nii et näete siit väga hästi siis kollektiivlepingute kattemäära erinevates liikmesriikides. suur tänu teile ja ootan teie küsimusi, aitäh! Recht herzlichen Dank, jetzt folgt suur tänu. järgnevalt Maria äh, Campos äh, Lima, kes äh, hakkab rääkima siis mõjust Portugalis. olge hea, teil on kümme minutit uh,. Good, good morning, late morning. tere hommikust kõigile. minu ettekande pealkiri on Troika mõju kollektiivläbirääkimiste kadumisele Portugalis, muutuvad reeglid ja tulemused. meil ei ole aega seda kõike siin väga põhjalikult rääkida, aga oluline on siiski rõhutada, et need poliitikad, mis Portugalis on ellu viidud aastatest, aastast kaks tuhat seitse alates kuni aastani kaks tuhat kaksteist, kolmteist ja neliteist ning osaliselt ka aastal kaks tuhat viisteist olid memoran-, vastastikuse memorandumi elluviimise tulemus, mille siis koostas Troika ja minu arvates oli tegemist eh, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Liidu sekkumisega valdkondadesse, mis varasemalt ei olnud nende pädevuses. viitan siin kollektiivläbirääkimistesse sekkumist, palkade läbirääkimistesse sekkumist ning äh, tegemist oli tõesti ebatavalise olukorraga, see vastastikuse arusaamise memorandum, mille allkirjastasid äh, Portugalis sotsiaaldemokraadid, siin juhtrolli võttis äh, paremtsentristlik koalitsioon ja koalitsioonil õnnestus ellu viia mitte ainult Troika memorandumit, vaid teatud valdkondades mindi Troikast isegi kaugemale. tutvustan nüüd elluviimise peamisi tulemusi ja vaatan, mis on olnud nende mõju ning räägin siis ka oma arvamusest. vastastikuse mõistmise memorandumis tuli selgelt välja, et palgad külmutatakse riigisektoris, mis siis koheselt blokeeris igasugused läbirääkimised ja kollektiivläbirääkimiste võimalused nendes sektorites ja seda siis aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist samal ajal sooviti külmutada ka kohustuslik miinimumpalk, mis avaldas mõju järgmised neli aastat. mitte ainult inimeste sissetulekutele, vaid mõjutas ka kollektiivläbirääkimisi, kuna mitmetes sektorites palgataseme madalam määr ongi tegelikult miinimumpalk, seega kui miinimumpalk külmutatakse, siis polegi mingit võimalust läbirääkimisteks. lisaks õigusraamistiku muutustele kollektiivläbirääkimiste vallas oli ka teisi muudatusi. esiteks detsentraliseeritus memorandumi valguses oli see seotud palkade konkurentsivõime ja paindlikkusega, aga mida see detsentraliseerimine tegelikult tähendas? tuleb minna tagasi aastasse kaks tuhat kaheksa ja juba aastal kaks tuhat kaheksa ning ka kahe tuhande üheksanda aasta töökoodeksiga pandi paika, et töökohtadel võidi pidada kollektiivläbirääkimisi, kui neil oli ametiühingute volitus selleks. sest ka praegu aeg-ajalt juhtub, et ametiühingutel on õigus ettevõtte tasandil läbirääkimisi pidada, sõltumata ettevõtte suurusest kahe tuhande kaheksandal aastal viidi sisse uus reegel, kus ka mitte ametiühingu liikmed võisid läbirääkimisi pidada, kui neil oli selleks ametiühingute luba ja seal oli oluline ka töötajate arv ettevõttes. troika nägi ette, et need ametiühingute välised esindajad võiksid läbirääkimisi pidada ka ilma ametiühingute volitustega. rakendamisel tähendas see seda, et äh, seda ei kohaldatud, kuna see oli Portugali põhiseaduse vastane. teisi meetmeid siiski kasutati näiteks vajalike töötajate arv vähenes ja Portugalis kohandus see natukene veidralt, sellepärast et kui vaadata ametiühingute tihedust Portugalis, siis vastavalt Amsterdami Yellow Vista instituudile on see kuskil kaheksateist koma viis protsenti, aga kui vaadata ettevõtteid ja esindus organisatsioone ettevõtetes, siis Portugal on siin Euroopa Liidus riik, kus on kõige madalam protsent ettevõtteid, kus on üldse mingi esindusorgan ainult, ainult kaheksal protsendil ettevõtetest Portugalist on mingi esindusorgan. mis oli siis selle detsentraliseerimise mõte üldse? lisaks sellele nõudis Troika, et kollektiivläbirääkimiste pikendamise reegleid muudetaks, varasemalt toimus see automaatselt, oluline oli, et sotsiaalpartnerid nõudsid nende pikendamist. nüüd viidi sisse reegel, kus kõik organisatsioonid pidid esindama viitekümmet protsenti tööhõivet ja ainult sel-, töötajaid sellisel juhul oli võimalik kollektiivläbirääkimiste pidamine. muudat-, tulemused olid väga dramaatilised ning äh, kahe tuhande neljanda aasta viimases veerandis probleem osaliselt lahendus, aga mitte siiski täielikult lõpetuseks soovis troika kollektiivläbirääkimiste vähendamist ja oli selles vallas ka edukas. nüüd, mis puudutas eh, individuaalseid läbirääkimisi näiteks tööaja puhul ja mis toimusid siis ametiühingute väliselt ka see on teatud mõttes ametiühingute vastu. nagu ma ütlesin, läks valitsus Portugalis memorandumist isegi kaugemale riigisektoris, mitte ainult ei külmutatud palku vaid nominaalselt palku ka vähendati. see sai alguse juba enne troikat aastal kaks tuhat üksteist, aga sellega jätkati ning kõik palgad, mis olid kõrgemad kui tuhat viissada eurot, seal toimus nominaalne vähendamine, näiteks vähendati ka pühade ja jõuluboonuseid, riigisektoris äh, oli tööaeg nüüd nelikümmend tundi varasema kolmekümne viie tunni asemel nädalas ning äh, riigisektoris ka vähend-, blokeeriti kollektiivläbirääkimisi ka erasektoris olid teatud muudatused. mis oli siis nende reformide mõju? siin tabelil, tabelis on see üksikasjalikumalt välja toodud, aga põhimõtteliselt räägin ka nendest voogudest täpsemalt. minu eelkõneleja juba selgitas seda kollektiivläbirääkimistega hõlmatust siin räägin konkreetsemalt nendest voogudest mis toimus aastast aastasse, kui palju läbirääkimisi jõusid, jõudsid lõpule, kui paljud töötajad olid hõlmatud, kui palju kollektiivläbirääkimisi jõudsid ka allkirjastamiseni ja nii edasi. nagu siin jooniselt äh, selgelt välja tuleb, siis sektoripõhiste kokkulepete arv vähenes ning äh, ettevõtete kokkulepped äh, osaliselt ka tõusid, kui palju töötajaid olid hõlmatud sellel ajaperioodil, kas siis uute lepingute või lepingute uuendamisega, ka siin toimus dramaatiline vähenemine, enne oli see kuskil üks miljon, siis kuskil nelisada tuhat ja isegi kakssada tuhat võrreldes aast-, alates aastast kaks tuhat kolmteist. kui me vaatame seda hõlmatuse voogu, siis on äh, olukord veelgi dramaatilisem. aastal kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme ja ka kaks tuhat üksteist kuskil viiskümmend protsenti töötajatest käisid äh, kehtivate kokkulepete alla kui me vaatame tööjõuprotsente ning järgnevatel aastatel see protsent vähenes. nüüd palgasuundumused, siin tuleb silmas pidada, et nende kolme aasta jooksul, alates aastast kaks tuhat kaksteist, on väga vähestel inimestel palk olnud seotud kollektiivläbirääkimiste tulemustega. selle tulemusena vähenes selgelt jagatud äh, töö sissetulek, mis tähendas ka seda, et vaesus kasvas kui me vaatame neid meetmeid seoses tsentraliseeritusega, isegi kui on uusi reegleid ja uusi seadusi, see tegelikult ei avaldanud mitte mingit mõju. miinimumpalga külmutamine ja kollektiivläbirääkimiste rangemad kriteeriumised avaldasid äh, märkimisväärselt negatiivset mõju. uued reeglid, mis olid seotud äh, lepingu lõpetamisega, see tähendas, et äh, sooviti vähendada kollektiivläbirääkimisi, tühistati puhkusi ja kõik see avaldas mõju ka kulutustele. selge on, et riigisektoris kollektiiv läbi, läbirääkimisi blokeeriti ning meetmetega mindi kaugemale kui see vastastikuse mõistmise memorandum üldse ette nägi. pärast troikat, kui annate mulle veel ühe minuti, siis räägin ka sellest. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta viimases veerandis toimusid teatud muudatused ning äh, väga vähesel määral kasvas ka miinimumpalk. see kasvas neljasaja kaheksakümne viielt eurolt viiesaja viie euroni. natukene paranes ka kollektiivläbirääkimiste olukord, aga see oli tõesti väga-väga piiratud. oluline on siin järgmine, järgmine punkt sotsiaaldemokraate toetavad nüüd vasakpoolsed alates kahe tuhande viiendast, viieteistkümnendast aastast. ja nüüd soovitakse kärpemeetmed selja taha jätta, erinevad meetmed, mis on juba vastu võetud, näiteks eh, see nominaalne palkade vähendamine riigisektoris on nüüd eh, leidnud kursimuudatuse ning taaskord on kohustuslik töönädal kolmkümmend viis tundi. lisaks soodustatakse nüüd uuesti kollektiivläbirääkimisi riigisektoris, soodustatakse paremat kaasatust, soovitakse selgeid kokkuleppeid ning parandatakse ka sotsiaalset dialoogi ja kolmepoolseid läbirääkimisi riigi tasandil. arutelud praegu käivad selles osas, kuidas mõningaid meetmeid käsitleda, mis puudutab just kollektiivläbirääkimisi ja lepinguid, kuidas neid reegleid kohaldada selleks, et ette näha võimalus olukorra parandamiseks, suur tänu! So, nun, Dankeschön, äh, Dr. Adro. Äh, suur tänu nee.. järgnevalt saab sõna doktor Aurora Riff, äh, kes räägib olukorrast Rumeenias. mul oleks väga äh, hea meel, et eh, kümne minutiga nagu saaksite hakkama, sellepärast et eh, muidu saavad tõlgid väga kurjaks, ütleb kõneleja, nii et palun kümne minutiga. Eh, suur tänu, et kutsusite mind siia kõnelema troika otsuste tagajärgedes kollektiivläbirääkimistele Rumeenias ja võib öelda juba sissejuhatuseks, et äh, selle mõju oli täiesti märkimisväärne, järgmisel slaidil äh, näete, et äh, ma käsitlen alljärgnevas kolme põhiaspekti, esiteks kärpemeetmete mõju kollektiivläbirääkimistele teiseks tagajärgi töötajate ja sotsiaalpartnerite jaoks ja kolmandaks räägin lühidalt sellest, kuidas sotsiaalpartnerid on püüdnud äh, nende, selle teemaga tegeleda ja toime tulla. nüüd järgmisel slaidil näete, äh, et Rumeenias ja nagu ka näiteks Iirimaal oli majanduskasv enne kriisi äh, päris kõrge ja siis, kui kriis äh, saabus aastal kaks tuhat üheksa, pidi valitsus Troika abil raha laenama. ja nüüd te näete siin, et äh, meie Rumeenias laenasime kakskümmend miljardit, äh, mis on märksa vähem kui Iirimaal ja meie parempoolne valitsus samas aga viis ellu täiesti drastilisi kärpe meetmeid. ja kui te nüüd äh, vaatate neid meetmeid äh, eelmisel failil, äh, siis võib tuua ühe näite. me pidime, Rumeenias pidi palka vähendama kakskümmend viis protsenti, võrrelgem seda nüüd eelkõneleja andmetega Portugali kohta ja äh, ka puhkust äh, anti kümme päeva juurde, mistõttu ka mm, märkimisväärselt vähenesid äh, sissetulekud. tasapisi on muidugi olukord alates aastast kaks tuhat kaksteist paranema hakanud ja kui nüüd vaadata Äh, nende meetmete äh, tagajärgi, äh, siis kollektiivläbirääkimistel on need tagajärjed pikaajalised ja see oligi Troika programmi põhiline tagajärg, kuna tööturg liberaliseeriti ja siin slaidil on näha, et et eh, iseenesest eh, töötus ei olnud eh, Rumeenias suur probleem selle aja jooksul, kuid aastast kaks tuhat seitse tuleb märkida seda et, et seitse-kaheksa protsenti rumeenlastest on riigist lahkunud. ja sellepärast on need andmed sellised, nagu te näete. järgmisel slaidil äh, on näidatud siis äh, isikute individuaalsetesse õigustesse sisse viidud äh, peamised ähm, muutused tööandjatel, lihtsustus, inimeste töölevõtmine ja koondamine nad Äh, said paremini kasutada siis paindlikku, äh, äh, paindlikku tööaega vastavalt enda vajadustele ja töökoormust oli võimalik ka kergemini muuta, samas kui varem pidi see toimuma läbi, läbirääkimiste. nüüd kollektiivsetes õigustes toimunud muudatused Äh, nii-öelda sotsiaaldialoog viidi tegelikult äh, sisse ühepoolselt äh, valitsuse survel ilma sotsiaalpartneritega konsulteerimata ja seega vastav seadus tegelikult ei luba sektorite vahelisi läbirääkimisi pidada, samas kui varem see võimalus oli enne aastat kaks tuhat üksteist ja sektori tasemel tegelikult äh, läks palju äh, keerulisemaks äh, erasektoris kollektiivlepingute üle läbirääkimiste pidamine ja kahekümne ühest protsendist sai seitse protsenti ja see seitse protsenti ka puudutas ainult ettevõtteid, kus siis tööandjad on, äh, kuuluvad tööandjate organisatsiooni. meil on siiski veel mõned kokkulepped äh, ettevõtete tasemel, ka seal muutusid läbirääkimised äh, keerulisemaks, kuna lävendit muudeti ka ametiühingutes osalemise määr Äh, äh, vähenes ja seda, seda siis äh, kolmandiku võrra vahemikus kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat neliteist siis kollektiivlepingud puudutasid märksa vähemat hulka inimesi ja ainult äh, äh, viiendik äh, läbirääkimistest toimub ametiühingute esindajate kaudu. Portugalis, nagu me nägime, saavad ka töötajate esindajad osaleda, mitte ainult ametiühingute esindajad. aga on siiski neli-viis firmad, äh, kus, äh, ettevõtted, kus siis on toimunud läbirääkimised äh, ametiühingute esindajate osavõtul ja siin me näeme, järgmisel slaidil on siis neli ei, ei, juhtumid, need on siis nii-öelda sektori parimad, kus on ametiühingud väga tugevad ja kus nende suhted tööandjatega on kõige paremad ja siin on siis äh, näha, missugused äh, muudatused äh, on toimunud siis kollektiivsetes õigustes ja individuaalsetes õigustes, näiteks siis teisel juhtumil on siis individuaalsetes õigustes toimunud suured muudatused, neli tööpäeva viie asemel nädalas ja kolmandas näites on näha, kuidas siis enamik uusi töötajaid tuleb sõjalise töölepinguga tööle. ja siin äh, majanduslanguse ajal on äh, toimunud äh, suured äh, muutused ka suhtumises, näiteks äh, juhtkond äh, on äh, võtnud sellise autokraatsema äh, suhtumise järgmisel slaidil te näete, missugune on olnud nende muudatuste mõju see sõltub äh, ettevõttest ja põhiliselt äh, sellest, äh, missugune on tööandja suhtumine töötajasse ja mõnes, mõneti sõltub see ka ametiühingute suutlikkusest töötajaid mobiliseerida ja siin siis üks ametiühingu juht ütles, et kui äh, ametiühingud ei suuda äh, äh, Nad võivad küll proovida, aga tööandja tegelikult teab, et nad ei suuda mobiliseerida kõiki töötajaid, nii nagu oleks tarvis ja nüüd tagajärjed siis sotsiaalsetel, sotsiaalpartneritele, kõigepealt on näha olnud suuremat killustatust see muidugi äh, aitab äh, valitsuse eesmärkidele paremini kaasa, sest nad saavad ühepoolselt äh, peale suruda oma otsuseid. nüüd, mis siis on ära tehtud, et selle olukorraga toime tulla? seal on kaks algatust olnud, esiteks tsentristlik vasakpoolne valitsus äh, tegi äh, ettepaneku, et äh, kõik kollektiivlepped oleksid vastavuses Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidega, aga Troika ütles, et nõnda ei peaks tegema. tõesti raske uskuda, et nad, et nad seda tegid. ja teised algatused siis rohkem ettevõtete tasemel puudutasid töötajate mobiliseerimist ja mõned ametiühingud ka näiteks jaekaubanduse IT-sektoris suutsid inimesi koondada, Kadaasia, äh, äh, millel on kõige suurem äh, ametiühing ja nende suhted tööandjaga on ka väga head ja nad on ja nad suutsid ka vastu panna palgakärbetele, olles streikinud kaks kuud eelnevalt. nii et ma loodan, et ma olen teid veennud selles, et kollektiivläbirääkimis, valimiste puhul on toimunud äh, Rumeenias märkimisväärne detsentraliseerumisprotsess, ka äh, kollektiivlepingutega ja läbirääkimistega hõlmatus on märkimisväärselt vähenenud, selle tagajärjeks on äh, töötingimuste halvenemine ja sotsiaalpartnerite suurem killustatus ja viimaks siis, mis äh, on perspektiivid, mida saaks teha olukorra parandamiseks, ühelt poolt ma arvan, et nagu sotsiaalpartnerid ütlevad, me, et oleks äh, läbirääkimised, tuleb äh, muuta seadusi nii, et nad oleksid kooskõlas ILO põhikonventsioonidega. aga nad võib-olla nii väga ei ütle seda, et neil on ka eh, probleem legitiimsusega neil endil. ja ma arvan, et on juba mõned eh, ametiühingud, kes proovivad eh, selles suhtes midagi ette võtta, püüavad töötajaid paremini kaasata ja ka tööandjad jälgivad töötajate õigusi paremini, nii et mina leian, et nendele protsessidele tuleb rohkem toetust äh, pakkuda. Äh, tihti saavad nad tuge ka teistest riikidest, Saksamaalt, äh, Taanist ja nii edasi, ja kindlasti oleks kasuks ka see, kui nad saaksid mõningat finantsabi nii palju praeguseks minu poolt, hea meelega vastan teie võimalikele küsimustele, tänan. Recht herzlichen Dank. Ich muss suur tänu teile, pean ütlema, et esimene vahetulemus, mida me nüüd arutada küll ei saa, ütleb esimees, sellepärast et peame tegema lõunapausi. aga lõunapaus tuleb pärast järgnevat informatsiooni. nimelt viisteist kolmkümmend on meil kaks esitlust veel ettekantaval, ettekandele tulevad. aga kui troika järgi asjad käiksid, siis saaksid äh, lõppida kokku äh, kollektiivlepingutes äh, järgnevalt ametiühingud ainult kahekümne üheksandal veebruaril ja seda ka viisteist minutit, kui on liigaasta, nii et need kokkulepped tõesti näitavad, et järelmid on hoopis teistsugused kui varem kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Saksa uuringute kohasel on Kreeka äh, kollektiivlepingute puhul üheteist tuhande puhul äh, seitsekümmend protsenti nendest äh, ei ole ametiühingute huvide kohaselt olnud ja peaaegu kolmkümmend protsenti nendest sisaldasid kas palgakärbet või isegi palkade maksmise peatamist nii et äh, mõelgem äh, järgmise kahe aasta jooksul ilmselt äh, asi halveneb veelgi, kui te mõtlete palgaarenguid nendes riikides. nii et me ei räägi praegusest nõndanimetatud kriisiriikidest üldse, vaid tegelikult ka see mõjutab teisi ja kõik peaksid sellest väga hästi aru saama nüüd äh, täna pärastlõunal on meil nende asjade süvendamiseks ja arutamiseks veel aega, soovin teile nüüd mõnusat lõunapausi ja näeme viisteist kolmkümmend taas, suur tänu!